see tähendab seda, et oleme selle päevakorrapunktiga ühele poole jõudnud, mul on mõningad teadaanded teile. tahaksin kõigepealt meie koda informeerida sellest, et lähtuvalt kodukorra artiklist kakssada kakskümmend kuus lõige neli ei ole esitatud ühtegi äh, ettepanekut vigade parandamiseks, nii nagu välja kuulutatud eile õhtul kell viis, nii et vigade parandus on käesolevaga loetud vastuvõetuks. ja mis puudutab neid kahte